lugupeetud kolleegid, äh, räägin teile järgmistest muudatustest päevakorras. Äh, punkt kuus, hääletus äh, rahvusvahelise kaitse ühise üleliidulise menetluse üle tuli edasi lükata. punkt seitse, mis puudutab Euroopa Liidu andmekaitse raamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavus resolutsiooni ettepanekut, seda, sellega me tegeleme kümme kakskümmend ja punkt kaheksa Äh, raporti projekti äh, tutvustamine, mis puudutab Schengeni infosüsteemiga seotud Schengeni aki ülejäänud sätete rakendamist Bulgaaria Vabariigis ja Rumeenias, tuli samuti edasi lükata. kui ei ole vastuväiteid päevakorrale muudetud kujul, siis äh, loeme päevakorra kinnitatuks lugupeetud kolleegid, tõlge on olemas kõigisse keeltesse, välja arvatud taani, malta ja leedu keel. vabandust, ütleb kõneleja Le, leedu keel on ainult, leedu keelt saab ainult rääkida, aga mitte kuulata. ja Äh, ja nüüd on vaja heaks kiita koordinaatorite soovitused vastavalt kodukorra reeglile kakssada viis äh, ja kirjaliku menetluse äh, dokumendid kahekümnendast märtsist kaks tuhat kaheksateist on koosoleku dokumentide hulgas. kas komisjon kinnitab koordinaatorite soovitused vastavalt kodukorra reeglile kakssada viis? hääletuse aeg on täna kümme nelikümmend viis palun hoolitsege selle eest, et teil oleks kaasas elektroonilised hääletuskaardid. ja nüüd äh, alustame olukorraga Ungaris vastavalt Euroopa Parlamendi resolutsioonile seitsmeteistkümnendast maist kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast. lugupeetud kolleegid, seitsmeteistkümnendal mail kaks tuhat seitseteist Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni olukorra kohta Ungaris punktis kümme ähm, äh, ütles parlament oma kodanikuvabaduste õiguse ja siseasjade komisjonile, et tuleb algatada menetlus ja koostada raport äh, seoses äh, sellega, et vaja oleks pidada, korraldada täiskogul hääletus põhjendatud ettepaneku üle, mis kutsuks üles nõukogu äh, Äh, tegutsema vastavalt äh, Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile seitse kooskõlas äh, parlamendi kodukorra reeglile kaheksakümmend kolm. proua Sargentini nimetati raportööriks üheteistkümnendal juulil kaks tuhat seitseteist ja on teinud tööd ettevalmistamaks raportit ja palun, teil on nüüd sõna, proua Sargentini. aitäh ja väga tore on näha teid siin koosolekut juhtimas täna hommikul, ütleb proua Sargentini. kolleegid praegu äh, jagatakse teile ka paberkujul raport äh, välja ja tahan vabandada selle eest, et meie vestlus algab teistsugusel kujul, sest tegemist on esimese korraga, kui parlament äh, koostab raporti, mis käsitleb artikli seitse lõiget üks ja tagamaks seda, et kõik oleks informeeritud, jagasime me selle ka eh, ajakirjanikele ja seda oleks eh, olnud võimatu teha enne, kui ma olen seda raportit siin tutvustanud, ma olen eh, väga hoolikalt suhtunud sellesse ja nüüd sel-, on see raport teie meilikontol saadetud ja te jagatakse teile ka välja paberkujul ja võtame aega selle äh, Äh, arutelu jaoks, äh, nagu me võtsime aega ka selle raporti koostamiseks, äh, see ko otsus võeti vastu seitsmeteistkümnendal mail kaks tuhat seitseteist, täna on neljateist, kaheteistkümnes aprill ja tegemist on menetlusega, mida ei tohi kiirustada, see vajab aega ja tähelepanu ja meil oli vaja leida ka mingi töömeetod sellise raporti koostamiseks, sest me ei olnud seda varem kunagi teinud. nii et mis teil siis ees on? Teil on raport, mis tugineb me, sellele, et me võtsime eeskuju komisjoni äh, Poola suhtes alustatud artikkel seitse menetlusest, et äh, siin on kõigepealt üsna lühike raport ja üsna pikk äh, lisa, seal on juttu kontekstist, sellest räägin hiljem ja siis on minu selgitus, kus äh, ma selgitan, et mida me oleme teinud, mida, äh, kuidas minu arvates selline menetlus peaks välja nägema, nägema, millele ma tuginesin ja siis see koda mõni aasta tagasi otsustas, et äh, raportöör võib lisada Äh, ka äh, Jonalase märkuse selle kohta, et kellega on kohtutud ja see on ka siin raporti viimases osas ära toodud. võib-olla mõned nimed on siin puudu, aga igal juhul annab see teile ülevaate. on neli arvamust mis me peame veel kaasama siia. ühte on juba hääletanud äh, AFCO komisjon, ülejäänud kolm on avaldatud, äh, eelarvekomisjon, kultuurikomisjon ja ähm, soolise võrdõiguslikkuse komisjon on nendega tegelenud ning ma tänan neid komisjone, kes äh, koostasid need arvamused, mis tegelevad nende teemadega, millega vastavad komisjonid tegelevad, sest see näitab seda, et ma tõesti soovin selles menetluses kõiki osapooli kaasata. ja selle raporti äh, maht ja mul on olnud väga palju vestlusi aja jooksul ja mõned inimesed arvavad, et kui mõnda teemat on käsitletud näiteks rikkumismenetluses ja kui äh, rikkumismenetlus on lõpetatud, siis ei ole vaja seda enam käsitleda. aga see ei ole see ülesanne, mida, mille parlament endale püstitas. mina tegelen kõigi õigusriigi põhimõtete, demokraatia ja põhiõiguste aspektidega, et kuidas need üksteist mõjutavad. me võtsime ette artikli kaks, juhindusime ja ma olen selle välja toonud äh, Äh, lisas, me juhindusime Euroopa Komisjoni teatisest, mis äh, selgitab, et, et artikkel seitse ei ole piiratud äh, ühenduse, Euroopa Liidu õigusega ja me vaatasime, et mis on tegelikult toimumas, et võib-olla on mõni õigusakt tagasi võetud või on tehtud muutusi, aga mõju on ikkagi olemas, nii et väga oluline aspekt selles arutelus on just nimelt äh, see mõju, mida avaldab, äh, äh, avaldavad õigusaktid või muudatused, mis on välja kuulutatud, ähm, aga mis ei ole veel vastu võetud või mi-, mille, mis on tagasi võetud, aga millel endiselt on, mis avaldavad endiselt mõju. ja nüüd natuke räägiks menetlusest, meil on arvamuste vahetus ja ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on viieteistkümnes mai ja ma soovin hääletust siin komisjonis juunikuus ja hääletust täiskogul septembris. juunis on vaja lihthäälte enamust ja nagu te teate, septembris räägime juba suuremast häälte enamusest. ja ma pärast seda, kui ma olin analüüsinud kõiki kirjalikke raporteid, mida olid analüüs-, koostanud komisjonid, eriesindajad, kõrged esindajad ja pärast seda, kui ma olin rääkinud osapooltega Ungaris, Strasbourgis ja Budapestis, et äh, jõudsime järeldusele, et me tõesti, me räägime sellest, äh, millest on juttu artikli seitse lõikes üks ehk äh, on äh, selge oht, äh, et liikmesriik reki-, rikub neid väärtusi, mis on ära toodud artiklis kaks ja minu jaoks ei ole see lihtne tõdemus. on üsna šokeeriv näha, kui palju hoiatusi on alates kahe tuhande kümnendast aastast antud nii paljude valdkondade kohta. ma toon mõned näited, meil on olnud kuus põhiseaduse muutust pärast kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat. meil on olnud probleeme äh, põhiseaduskohtu äh, äh, pädevuse piiramisega ja sellega, et taga, lihtsalt kohtud on kaotanud osa oma eh, sõltumatusest, eh, kuna ne, nende tegevust on piiratud, siis arvamuste vabadus, meediaseadus eh, on kallutatud, meedianõukogu on probleeme raha, ame-, ajakirjade rahastamisega, mis seonduvad riigipoolse reklaami tegemisega, usuvabaduse küsimus, Ähm, registreeritud äh, kirikute registrist kustutamisega ja ühinemisvabadusega on probleeme, on vabaühenduste seadus, mis äh, piiras äh, kodanikuühiskonna tegutsemisvabadust ja nüüd asi, mida ei ole veel hääletatud, aga see illustreerib seda mõju, Äh, äh, tegemist on õigusaktiga, mida Ungari valitsus nimetab äh, Soorose peatamise õigusaktiks, mis omab mõju kodanikuühiskonnale. halvenenud on õhkkond, mis seondub romade mm, tolereerimisega, probleeme on ähm, pagulaste ja rändajate õigustega. me oleme kõiki neid küsimusi käsitlenud eraldi, aga meil on vaja äh, neid äh, vaadelda nende järjestuses ja see raport käsitlebki seda, et kuidas äh, ungarlased Ungaris, kuidas neid äh, nende enda valitsus kohtleb. et kas nende õigused on endiselt kaitstud, kas neil on endiselt valitsus, mis toimiks e, e, ennustatavalt, kas on olemas õiguskindlus selles osas, et kuidas see riik toimib, kuidas see riik oma kodanikke kohtleb? ja ma teen äh, lõppjärelduse, et olukord on äh, märkimisväärselt halvenenud. see ei käsitle mõju väljaspoolt või varjupaigataotlejaid ja rändajaid, vaid äh, tegemist on ungarlaste õigusega olla koheldud moel, nagu me kõik tahame, et meid koheldakse, see on minu meelest äh, normaalne. normaalne oleks, kui minu riik tuleks minu poole vastu, mulle vastu ja kui äh, see suhe on rikutud, siis meil Euroopa Parlamendina on kohustus tegutseda. ja tahaksin siin äh, ka pöörduda komisjoni ja nõukogu poole, et tuleb näidata, et Euroopa väärtused tõesti on olulised. ja ma vaatan nüüd, kas ma olen kõiki aspekte üldiselt siin käsitlenud. jah, aitäh, ma arvan, et ma sellega nüüd piirduksin, juhataja. ma mõistan, et ma ei eh, saa eeldada, et inimesed on selle nüüd eh, läbi vaadanud. kõik asjad, millele ma viitan, tugineb teiste korral, tuginevad teiste korraldatud raportitele eh, Äh, mitte miski siin ei tähenda seda, et proua Sargentini on äh, vastaval nagu arvamusel, vaid kõik tugineb äh, teiste poolt läbi viidud uuringutele. ma tahan, et see raport oleks võimalikult faktipõhine ja ma märkasin seda raportit koostades, et et me ähm, siin tuginesime ÜRO-le äh,, Veneetsia komisjonile, OECD-le, Euroopa Liidu väljas, liitu mittekuuluvatele institutsioonidele, Euroopa Liidu institutsioonid ei ole neid ülesandeid täitnud ja oma seletuskirjas ma rõhutan veelgi, et äh, parlamendi poolt äh, tehtud algatus äh, et ähm, meil oleks äh, Euroopa äh, demokraatia, inimõiguste ja põhiõiguste ja demokraatia äh, algatused, see on väga oluline. aitäh ja nüüd alustame arutelu koordinaatoritega ja esimesena saab sõna Roberta Metsola. aitäh, Barbara nagu just äsja öeldi, see komisjon sai ülesande tegeleda olukorraga Ungaris ja öelda siis, kas on oht, et rikutakse Euroopa Liidu väärtusi selles riigis. just see täna toimubki, me ei ründa Ungarit ja oleks tõesti vale kasutada seda üritust poliitilise profiidi lõikamiseks, jäägem äh, faktide juurde. me peame alati alati tõstma oma häält, kui on vaja rääkida seaduste ülimuslikkusest Euroopa Liidu liikmesriikides ja mitte ühelegi liikmesriigile ei tohi siin jätta vabu käsi. mina olen seda teinud oma fraktsiooni äh, nimel ja isegi iseenda riigi probleemid tõstatanud me tõesti peame toetama komisjoni jõupingutusi, töötamaks välja demokraatia, õigusriigi põhimõtete ja põhiõiguste kaitsemeedet selleks, et poliitika sellest valdkonnast välja viia ja hoolitseda selle eest, et eksperdid tegelevad kodanike kaitsega. ja eesmärgiks on siis vältida õigusriigi põhimõtete rikkumist ükskõik millisel kujul. kuulasin just Juditit väga tähelepanelikult äh, ja käisin ka kõikidel variraportööride kohtumistel ning minu seisukoht on alati olnud, et tegemist peab olema täpse faktidel põhineva raportiga. igasugune poliitiline retoorika ja ähmane äh, sõnastus ei kuulu siia, kolleeg on äh, oma, see oli nii meie kolleegi raportööri ülesanne, aga sellega me teenime ka Ungari kodanike huve, me peame tõesti erapooletult vaatama olukorda. ja nagu meile just öeldi, me vaatame veel korra seda raportit oma komisjonis üle hiljem ja kus meil on siis võimalik äh, üksikasju kommenteerida. minu arvates on terve rida küsimusi, mis otseselt ei puuduta õigusriigi põhimõtetest kinnipidamist Ungaris. igasugune oht riigi põhiseaduslikule korrale ja kohtuvõimu sõltumatuse tagamine on väga tähtis äh, Euroopa demokraatlikes riikides, aga näiteks sellised küsimused nagu andmekaitse ja sotsiaalsete õiguste tõlgendamine meie arvates ei ole kooskõlas selle raporti äh, eesmärgiga, me ei tohi siin erinevaid küsimusi omavahel segamini ajada, me peame sellega arvestama, kui me peame läbirääkimisi selle küsimuse üle, hoolitsemaks selle eest, et selle menetluse tulemus oleks siiski see, et me analüüsime seda, mis tõesti kohapeal toimib ja kuidas me saaksime kodanikke aidata ning võidelda selle eest, milleks Euroopa Liit loodi. aitäh ja ootan juba tulevast koostööd. aitäh, Roberta, järgmisena Anna Gomes kes asendab äh, Joosep Weidenholzerit um,. They... aitäh, proua esimees, mul on hea meel teid täna siin näha. aitäh Judith Argentiinile väga selge ja täpse raporti eest sündmused Ungaris on äh, seaduste ülimuslikkuse, demokraatia ja põhiõiguste olukorra äh, korda väga palju halvendanud viimastel aastatel ja nagu ta ütles, äh, oleme me seda näinud ja peame nüüd siin Euroopa Parlamendis reageerima akadeemiline vabadus, sõnavabadus, pagulaste õigused, kogunemisvabadus äh,, kodanikuühiskonna organisatsioonide tegevuse piiramine, võrdse kohtlemise puudumine, vähemuste, eriti just juutide, seksuaalvähemuste, pagulaste kohtlemine, sotsiaalsed õigused, kon-, põhiseadusliku süsteemi toimimine, kohtuvõimu sõltumatus ja kõik need muud murettekitavad küsimused, nagu näiteks korruptsioon ja huvide konfliktid tuleb välja tuua ja me teame ju, et veel sellel aastal Olav koostas väga tõsise raporti, toodes välja selle, et Euroopa tõukefondide vahendeid on süstemaatiliselt väärkasutatud ja et selle taga on olnud peaminister Viktor Orbani perekond. kõik see näitab, et tegemist on süstemaatilise ohuga õigusriigi põhimõtetele mõeldes nüüd äh, Ungaris toimunud valimiste peale, siis demokraatia ei puuduta kunagi mitte ainult valimisi aga mõeldes nüüd viimastele valimistele, on tõesti väga suuri kahtlusi, kas äh, valimised olid tõesti õiged, me teame, et toimus rikkumisi ja kõik need rikkumised soosisid võit, äh, valitsevad parteid Fideszid ja nõrgestasid opositsiooniparteisid. siin on öeldud, et riigi ja juhtiva partei rahad olid pandud ühte patta, mistõttu ei olnud parteidel võrdseid võimalusi valimiskampaania läbiviimiseks, see on OSCE raportis kirjas ei ole mitte mingit põhjust eeldada, et pärast valimisi valitsus loobuks sellisest tegevusest. kõigest päev pärast äh, valimisi ülemrabi Ungaris astus tagasi, kõige tähtsam ajaleht pandi kinni, üks raadiojaam lõpetas oma tegevuse. me ei tohi olla vait, kui põhiõigusi ja väärtusi rikutakse ja kui ei peeta kinni artiklist kaks Euroopa Liidu toimimise lepingus seitsmeteistkümnenda mai resolutsioonist lähtutakse siin raportis ja juba siis meie koda ütles, et ta mõistab tõsiselt hukka ini-, äh, hukka põhiõiguste rikkumise. just sellepärast me toetame artikkel seitse käivitamist, sest meie leiame, et Euroopa Liidu, Liit ja Euroopa Parlament just peaksid artikkel kahte väga tõsiselt võtma toetame Judith Argentiini koostatud raportit ja teema lähenemist. me tõesti leiame, et siin on rohkem kui kõigest riskioht ja rikkumise oht, meil on selge, et rikkumised on selge oht demokraatiale, põhiõigustele ja õigusriigi põhimõtetele ja on tähtis, et komisjon ja nõukogu nüüd midagi ette võtaks ja mina isiklikult tahan ka midagi ette võtta. on ainult üks selgitus, miks siiamaani pole midagi ette võetud, sellepärast et Rahvapartei kaitseb Viktor Orbanit. aitäh, Anna. nüüd ECR ja härra Juurek, palun. E, suur tänu proua esimees, aitäh, proua Sargentini. Te tõesti väga hästi juhtisite meie tööd, meie kohtumisi. meil olid muidugi eriarvamused, aga see, kuidas sina nende eriarvamustega tegelesid, oli väga hea. nii et suur tänu sulle ja seda vähem on mul ka põhjusi Juditi järeldusi kahtluse alla seada ja seda infot, mis ta oma raportis välja toob. aga see info, mida me saime, kui kohtusime ekspertidega, Ungari riigi esindajatega, kahjuks need etteheited, mida Ungarile tehakse, ei leidnud kinnitust. mina koht-, käisin kõikidel kohtumistel, esitasin küsimusi, küsisin ekspertidelt küsimusi, äh, ekspertidelt, kes esindasid erinevaid organisatsioone ja ma tõesti tahtsin olla kindel, et kas need etteheited Ungari vastu on ka tõesed, kuid kahjuks ei olnud neil mitte mingit alust, neil toodi väga palju etteid, aga need olid kõik tõendamata näiteks info selle kohta, et vabaühendustel on elu väga raske. ei, tuli lihtsalt välja, et need vabaühendused, mis on saanud väga palju raha välismaalt, peavad andma selle kohta infot ja mis on selles nii üllatav, me tahame ju teada, keda Putin rahastab Euroopas ja keda Soros rahastab Euroopas. nagu öeldud, Soros on siin tõesti suure öö, programmi käima lükanud, see on probleemiks nii Ungari, Iisraeli kui ka Itaalia jaoks. ja igal riik, mis soovib oma suveräänsust kaitsta, peab küsima sellist informatsiooni. teiseks, Ungari välispiiri kaitsmine. mis tuli välja? illegaalne sisseränne on suur probleem Ungaril on samasugused probleemid nagu ükskõik millisel teisel riigil, ähm, mis, millel on äh, Euroopa Liidu välispiir. veel üks probleem. Roma vähemuse lõimimine, roma laste koolis käimine, see on probleem, millega tuleb tegeleda ja probleeme sellega on pooltes Euroopa Liidu liikmesriikides, ka Ungaris, ehk tegemist on üldise probleemiga, ei ole mitte mingit põhjust Roomat eraldi häbiposti, äh, vabandust, Ungarit eraldi häbi, häbiposti panna Rooma küsimuste pärast, me peaksime pigem Ungarit aitama. üleüldiselt ma leian, et me peaksime arvestama sellega, mida ütles Roberta alguses enamusel ei ole alati õigus ja me ei tohi seda unustada ka Euroopa Parlamendis. ma saan aru küll, et on väga tore ja tunne on hea, kui sa, kui sinu arvamus on enamuse arvamus. see on selline sotsiaalselt loodud autoriteet, nagu ütlevad sotsioloogid, kui mitu korda ühte ja sama lauset korrata, siis mingil hetkel hakkabki uskuma, et see on tõsi. aga enamusel ei ole õigust kõigele. enamusel selles äh, parlamendis ei ole ka tõe monopoli mis puudutab äh, Ungaris sündmusi, siis me tõesti peaksime vaatama olukorda ja ungarlastel on ka õigus valida, keda nad tahavad. on ka väga suured kultuurilised erinevused. meie usume, et meie õigused on universaalsed, meil on erinev ajalooline taust me hindame ka teiste arvamust ja eeldame, et ka teised riigid tunnustavad äh, meie arvamust. aitäh! Louis Michel äh, ase-, vabandust, äh, Sophie Infeld asendab Louis Michel'i. aitäh, proua esimees! minnes nüüd edasi sealt, mida Marek Jurek ütles, kas on kultuurilised või poliitilised erinevused äh, parteide, riikide vahel, jah, on küll. aga siiski on teatud üldised põhimõtted, mis on Euroopa Liidu aluseks. Euroopa Liit on väärtustel ja õigusriigi põhimõtetel põhinev liit ja Orbani valitsus on viimase kaheksa aasta jooksul seda õõnestanud ning eitanud tahaksin toonitada, nagu ka teised ütlesid, et me ei räägi siin Ungarist, sest äh, Ungari ei ole Viktor Orban, isegi Fidesz ei ole kõigest Viktor Orban. aga temal on lastud demokraatiat, õigusriigi põhimõtteid ja põhiõigusi laiali lammutada oma koduriigis. olen täiesti nõus raportööri järeldusega, kus öeldakse, et on selge oht Ungaris, et äh, rikutakse Euroopa Liidu põhiväärtusi. see on ilmselge ja mul on väga hea, mul ei olnud küll võimalus seda raportit veel täielikult läbi lugeda, sest saime selle just praegu, aga kõik need faktid on siin selgelt välja toodud. oleme seda muidugi ka varasemates resolutsioonides teinud ja iga kord, kui meile tundub, et me jällegi oleme sattunud siin üksikute meetmete äh, öö, äh, arutamise lõksu, siis ta põhimõtteliselt mängiga, mängib meiega kassi-hiiremängu. ta kasutab sellist salaami taktikat, mille eesmärgiks on lihtsalt õigusriigi põhimõtted ja põhiõigused jalge alla äh, tallata sest kõik need meetmed, mida ta vastu võtab, puudutavad kõiki sektoreid ja nad äh, pidevalt Äh, õõnestavad kõiki kontrollivõimalusi ja kõik kriitilised hääled on vaigustatud, näiteks äh, haridusvaldkonnas on ta hakanud juba sisse viima selliseid meetmeid, et lastele ei, õpetatakse, et ei tohi olla kriitiline, ei tohi omada oma arvamust. Äh, õigusloomuliste meetmete kõrval need vihakampaaniad, mida Orban, ühe Euroopa Liidu liikmesriigi peaminister peab, on täiesti jälestavad. Need vihakampaaniad No vihakampaaniad ei kuulu Euroopa Liitu ja me ei pea siin esitama küsimust artikkel seitsme kohta, vaid küsimus on selles, et kui Euro-, kui Ungari praegu kandideeriks Euroopa Liidu liikmesriigis, kas me võtaksime ta vastu? ei. mõelge selle peale. see, et me põhimõtteliselt ei ole isegi mitte šokeeritud, kui OSCE pärast valimisi ütleb, et väga palju oli probleeme ja et valimised ei olnud vabad ja õiglased. Euroopa Liidus peaksime me olema pärast sellist informatsiooni šokeeritud ja nagu Anna Komes ja Juudit ütlesid, see puudutab ka Ungari rahvast. sest moraalse külje kõrval kogu see korruptsioon, pettused Äh, hankemenetluste rikkumine, Euroopa Liidu rahade väärkasutamine, on täiesti selge, et nii Euroopa Liit kui OSCE ja ka Olav peaksid sellega rohkem tegelema. kõnelejalt kadus mikrofon. ja lõpetan kohe. olukord ohustab praegu ka kogu Euroopa Liitu ma tean, et äh, Rahvapartei on lõhestunud, et arvamused on erinevad, on teatud kolleegid seal, kes on ka väga kriitilised Orbani suhtes, aga Rahvapartei on Orbanit kaitsnud ja kohe lõpetan, tõesti kaks lauset, palun. Manfred Weber on julgustanud ja toetanud Orbanit ja tema peaks nüüd tõesti mõtlema, kelle poole peal ta on, kui ta räägib väärtustest, nii et mis puudutab Aldet, artikkel seitsme oleks pidanud juba ammu käivitama ja me toetame raportööri järeldusi. aitäh, Barbara Spinelli. Grazie, Barbara. asendab äh, proua Veršead. räägin Kristiin Veršea nimel ta ei saanud täna siia kahjuks tulla. kõigepealt suur tänu Judith Sargentinile. tegemist on väga hea ja väga põhjaliku raportööriga ja raport põhineb faktidel ta pidas väga tõsiseid äh, nõupidamisi, ta ei kohtunud mitte ainult kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajatega, vaid ka rahvusvaheliste organisatsioonide esindajatega. mõtlen siin nii Veneetsia komisjoni kui ka kõikide ÜRO allasutuste peale. toimus erinevaid kuulamisi selle küsimuse kohta ja kõik need kuulamised korraldas juudid. ning nendel kuulamistel tuli väga selgelt välja, et rahvusvaheliste organisatsioonide mured on muutunud suuremaks. nüüd võib äh, kokku võtta seda, et viimasel ajal on süstemaatiliselt põhiõigusi rikutud äh, Ungaris ja äh, ja olukord ei parane. see viimane pagulastega tegelevate vabaorganisatsioonide seadus, selle on rahvusvahelised organisatsioonid kvalifitseerinud ohtlikuks, sellepärast et selle seadusega tõkestatakse lõimimistööd, lõimimistööd, mis oleks nii Ungari kui ka sotsiaalse ühtekuuluvuse huvides me peame õppima ajaloost. muidugi, ajalugu võib erinevalt tõlgendada, aga kui on vastamata küsimusi, siis jäävad need küsimused õhku kui tuleb endalt küsida, kas seaduste ülimuslikkus kehtib kahe tuhande kümnendast aastast oleme nõukogult ja komisjonilt nõudnud, et nad võitleksid õigusriigi põhimõtetest kinnipidamise eest Ungaris. komisjon on kaheksa aastat kõhelnud ja see kõhklemine ei ole meid aidanud, sest Ungari ja ka Poola puhul me näeme, et need riigid arvavad, et nad seisavad ülevalpool Euroopa Liidu seadusi õigusriigi põhimõtetest on loobutud kõigepealt siis ühes liikmesriigis ja siis sinna otsa kohe järgmises. ja nüüd tekib küsimus, et mida meie ette võtame? milline peaks olema Euroopa Liidu institutsioonide strateegia? strateegia ei tohi olla kuidagi seotud valitsevate parteide vaadetega. see strateegia peab olema sõltumatu ja minu arvates juuditi valitud strateegia on õige me loeme väga põhjalikult selle raporti läbi, Marii-Kristiin kohe kindlasti, ja siis teeme ka muudatusettepanekuid, see oleks minu poolt kõik. suur tänu! järgmisena härra Le Breton. aitäh. see Argentiini raport on oluline, sest äh, seal kaalutakse äh, artikli seitse menetluse algatamist Ungari vastu, mis võiks jätta Ungari ilma hääleõigusest nõukogus. ma ähm, ei ole kõigi ähm, argumentide poolt eriti, osas eriti veendunud, toon kolm näidet, näiteks äh, Soorose peatamise seadus. kui vaadata asju veidi kaugemalt, siis ei ole see päris normaalne, et äh, mingi riik soovib mingit, ei soovi mingite äh, organisatsioonide rahastamist kontrollida, kes tegutsevad äh, tema territooriumil. kui äh, me siin kahtlustame Venemaad, siis me teeme ju samu asju, aga kui tegemist on äh, miljardär Sorosega, keda kahtlustatakse, siis äh, leitakse, et ei ole normaalne, kui võetakse ettevaatusabinõusid. mina toetan Ungarit selles äh, kavatsuses äh, jälgida veidi, äh, kes äh, mõjutab seda, mis nende territooriumil toimib toimib, toimub. ja teine näide, Ungari on öö, äh, oma öö, äh, Serbia ja, piirile Serbia ja Horvaatiaga öö, äh, püstitanud piirid ära kaitseks öö, migrantide eest. septembris kaks tuhat seitse, viisteist ainuüksi tuli Ungarisse öö, Äh, iga päev äh, neli tuhat äh, kakssada migranti ja mida te tahate, kui mingi riik, et, et mingi riik siis teeks, Ungari rahvastik ei ole ju väga suur, täiesti normaalne on selline tara siis püstitada, igal rahval on õigus oma identiteedile, enda kaitsmisele, mina toetan Ungarit äh, ja tegemist on äh, rändega, mis äh, läbib Ungarit, äh, jõuab kogu Euroopasse, et tuleb tegeleda selle probleemiga kõrgemal, mitte ainult süüdistada Ungarit ning kolmandaks migrantide ümberpaigutamiskava, Junckeri kava, millega Ungari keeldub liitumast ja me ei saa Ungarile seda pahaks panna, sellepärast et tegemist on Ungari rahva otsusega, selles küsimuses korraldati referendum, hääle enamus selle vastu oli väga suur ja hiljuti Orban valiti äh, triumfaalselt ähm, äh, tagasi äh, parlamendivalimistel, nii et kui tegemist on sellega, et kas me oleme demokraadid või mitte, siis mina olen demokraat ja mina arvan, et me peame austama Ungari äh, rahva äh, suveräänsust ja nende tahet, aitäh. suur tänu, proua Ferrara ei ole kohal, varireporteerina FDD-st kas variraportöör soovib sõna? Eh, suur tänu juhataja ja suur tänu proua Sargentinile selle raporti eest, ütleb proua Vinberg, kuigi see tuli viimasel tunnil ja ma pole jõudnud seda täielikult lugeda. ma mõistan, et paljud on mures äh, sellepärast, et Ungari näitab nüüd paljudele Euroopa kodanikele teed edasiminekuks. ma tahaksin tegelikult õnnitleda ungarlasi valimistulemuste puhul, me näeme, kui suure toetuse Viktor Orban on saanud ja ma mõistan, et teised tunnevad muret ka olukordade pärast teistes liikmesriikides Äh, inimesed äh, toetavad teda, ta toetab noori, ta toetab oma riiki, ta toet-, äh, toetab oma riigi piiride kaitset. ma mõistan, et paljud teist on mured arengute pärast, ma mõistan, et Ungari ees seisab väga palju probleeme ja väljakutseid, nii ka teistel liikmesriikidel. romade olukord, migrantide integreerimine ja nii edasi ka paljud teised riigid Euroopas ei ole hästi tulnud toime nende ülesannetega, eriti rändajate integreerimisega. mõelgem selle peale, kui suur arv neid on saabunud Euroopasse. Ungari on öelnud, kui me ei suuda neid inimesi korralikult integreerida, siis me ei peaks nii paljusid vastu võtma. ja me peaksime äh, austama äh, seda, kuidas Ungari olukorrale läheneb ja me peaksime õnnitlema Ungari demokraatlike valimistulemuste puhul. suur tänu. ja nüüd äh, tahaksin sõna kolleeg Kinga Kallile ja palun pidada kinni kahe minuti kõneajast, ma üritan. Äh, aitäh, juhataja. ma tahaks äh, kõigepealt toe-, toonitada seda, et ma olen alates kahe tuhande neljandast aastast siin liige ja alates kahe tuhande seitsmendast aastast olen asepresident, aga tuleb näha seda, et sellised menetlused on eh, esmakordsed, me ei ole kunagi veel arutanud eh, sellist raportit eh, nagu see, mida praegu koostatakse ja äh, mille said äh, komisjoni liikmed äh, vahetult enne selle koosoleku algust. mitte keegi ei ole saanud äh, kolleeg Sargentini raportit korralikult läbi lugeda, aga ma pean ka ütlema, et ajaleht Nepsovo lasi suure osa sellest raportist juba mm, pressis ilmuda, ehkki proua Sargentini seisukoht oli, et enne valimisi ei tohiks selliseid raporteid koostada, aga nüüd need, see info on läbi eh, lekkinud, meil on olnud väga vähe aega selle raportiga tutvumiseks eh, korrakohaselt, aga siiski mm, olen nüüd seda vaadanud ja ma kuulasin teid ja ma pean ütlema, et et äh, äh, mis on demokraatlike valimiste tulemusega ja niikaua, kuni me ei saa demokraatlike valimiste tulemusi äh, aktsepteerida, ei saa me rääkida õigusriigi põhimõtetest, sõltumata sellest, mida proua Sofiin Tvelt ütleb, OSCE ei andnud Ungari valimiste õiguspärasust küsimärgi alla opositsioonimeelne äh, press tahaks äh, demokraatlike valimiste tulemust Ungaris küsimärgi alla seada. samal ajal tahaksin aga rõhutada, et ungarlasi ei tohiks kaitsta nende endi tahte vastaselt. seitsekümmend protsenti valijatest äh, osalesid valimistel ja enamus valijatest valis valitsuse tagasi, et mis asi see siis on, kui see ei ole demokraatia ja kui teile demokraatia ei meeldi, siis äh, ei ole tegemist enam demokraatiaga ega õigusriiklusega, siis äh, näitab see seda, et te lähtute lihtsalt omaenda subjektiivsest äh, tundest, et kuna me ei lase endale asju peale suruda, me ei taha ähm, kohustuslikus korras pagulasi vastu võtta, mina ütleks, et äh, tegemist on kontraproduktiivse kampaaniaga Ungari vastu, et tegemist on äh, vihakampaaniaga, mida meie vastu peetakse. Ungaris äh, politsei ei peksa demonstrante, seal ajakirjanikke ei tapeta, aga üksnes Ungaris näete te süstemaatiliste probleemide olemasolu, et kuidas on võimalik, et see raport käsitleb uuesti kõiki probleeme, mis äh, on juba äh, lõpuni viidud, siin on mõningaid asju, mis on juba lahendatud või äh, lõpule viidud, need on juba rahuldavale lõpptulemuseni, lõpptulemuseni jõudnud. miks te arvate, et te olete võimeline tundma olukorda Ungaris paremini kui valijad? kes ju näevad, äh, mis koha peal toimub. Te võite ju tugineda rahvusvahelistele organisatsioonidele, aga kui me veidi sügavamalt äh, vaatame seda raportit, äh, siis me näeme, et tegemist on ikka ja jälle samade vabaühendustega, samade pressimaterjalidega et tegemist on praktiliselt näidisprotsessiga, kus poliitiline otsus on juba ette ära tehtud ja fakte selle juures arvesse ei võeta. Frank Engel, palun. samasugune nagu minevikus, sest ta keskendub liiga palju üksikasjadele. ausalt öeldes ma äh, ma ei mõista ka, kuidas see ravi küsimusele on. ma ei hooli sellest, kui palju neid tunnustatud äh, kirikuid on Ungaris, sest neid on rohkem kui Luksemburgis. kuid äh, ma tunnen muret, muret olukorra pärast, mis võimaldab seda ma võtan arvesse, et äh, pooled hääled äh, vale, hääletajad, kes osalesid valimistel, hääletasid Fidesi poolt ja neid on rohkem kui varem. kakskümmend protsenti hääletas Jobbiku poolt, mis tähendab seda, et umbes kolmkümmend protsenti jäi äh, valijatest, kes hääletasid sotsialistide, liberaalide või roheliste poolt. selline on poliitiline maastik kuid selline on olukord on Ungaris ja valijaskond on selline Ungaris, kuid sellel on ka oma põhjus. sest viimase kaheksa aasta jooksul on seda õhkkonda kultiveeritud ja see on riigi poolt tehtud. kui Viktor Orban tuli võimule aastal kaks tuhat kümme, ta otsustas, et ta ei korda vigu, mis ta tegi kaheksakümne üheksandal aastal sest kui ta oleks seda teinud, siis ta oleks jäänud jälle võimust ilma, nii nagu kaheksakümne, kaheksakümne üheksandal ja kahe tuhande teisel, kui vastasjõud olid tugevamad temast. ja seega ta, ta otsustas, et mitte kunagi ei lubada kellelgi olla temast tugevam, et teda võita. ja see kasutas, selleks kasutas ta vahendeid, tavasid, et keegi ei esitaks talle poliitilisi väljakutseid uuesti. ma tean Äh, seda on väga raske käsitleda artikkel seitsmenda raporti raames, kuid see on tegelik olukord, et tegemist on keskkonnaga, õhkkonnaga äh,, mees, kes tahab anda võimaluse äh, seaduslikele migrantidele. ja kellel on õigus viibida, kuid äh, teda füüsiliselt ähvardatakse selle küla elanike poolt, kus ta elab ja seetõttu Orban kasutab veel kord seda propagandat ja Fides on seda kaheksa aastat kultiveerinud. selles on probleem. mina ei sooviks äh, saata ühtegi pagulast Ungarisse tänapäeval, sest uskuge mind, need inimesed satuvad ohtu ja mitte George Sorose pärast. Nad on ohus seetõttu, et see erakond, kes nüüd juhib seda riiki ja tema juht on otsustanud, et äh, ungarluse esiletõstmine ja kiitmine on kõige olulisem nende valimismanifestis. Äh, riik põhineb nüüd vihal. kuid riiki ei saa üles ehitada vihal. ja ma loodan, et me leiame vahendid ja võimalused äh, ka seda juuditi Äh, raporti lõppversioonis esitada. see võib olla juriidiliselt raske, kuid see on oluline. asi ei taandu mitte tunnustatud kirikutele, härra Sorosele ega Euroopa Ülikoolile. see puudutab neid isikuid, äh, kellest ma rääkisin ja sealhulgas ka rikkumismenetlust. see on teadlikult õhkkonna loomine Äh, riikliku alliansi loomiseks kõigi selle vastu, mis ei sobi selle poliitikaga ja sellisel asjal ei ole kohta Euroopa Liidus. suur tänu, proua Björk, üks minut, sest me peame äh, alustama hääletust. räägin lühidalt. ma tahaksin tänada raportööri tehtud tööst ja selle eest, et ta lähtub demokraatlikust põhimõtetest ja põhiõigustest ja kuigi ma nõustun äh, paljude aspektidega, mida tõstatasid eelmisel kõnelusel, et me peaksime siiski keskenduma ka üksikasjadele selles mõttes, et riik, mis propageerib viha ja vihalikku õhkkonda äh,, viib tulemusteni teatud isikute puhul. ja ma tahaksin öelda raportöörile ja kolleegidele, et ka meie töötame selle raporti teemal naiste õiguste komisjonis ja ma teen koostööd raportööriga seal, sest äh, olukord äh, naiste õiguste kaitsjatega ah, Ungaris on väga tõsine. proua Järvka. aitäh, proua juhataja, mul on mõned märkused. esiteks on minu meelest skandaalne, et äh, romasid kasutatakse poliitilise relvana, et äh, Ungari valitsus ja Viktor Orban olid üldse need, kes Euroopa Parlamenti saatsid äh, esimesena Ungari öö, Roma esindaja, mina olen nüüd see inimene ja olen täna juba, tänaseks juba ka parlamendi asepresident. ja ja meie olime need, kes pakkusid välja Roma strateegia. Mm, see, see oli meie ettepanek ja eilne Roma nädal, mis äh, par-, Euroopa Parlamendis toimus, see ei oleks äh, olnud võimalik, meil ei oleks olnud võimalik tähelepanu sellele teemale juhtida, kui Ungari valitsus toona ei oleks äh, selle teema eest välja astunud, kui enamus või sotsialistid tahavad, oleksid tahtnud romade eest võidelda, siis nad ei oleks tohtinud maha hääletada meie ettepanekut, et meil oleks vaja arutelu komisjoniga, mitte lihtsalt kuulata nende etteloetud vastust. aga need äh, asjad, millest siin proua kolleeg rääkis, ei ole õiged. paramilitaarse Ungari ähm, kaardimarssid, need keelati ära Ungari äh, Orbani valitsuse ajal ja on äh, läbi viidud mõrve, mõrvasid, aga need on ka politsei poolt äh, ähm, läbi uuritud ja äh, Äh, raamat toetasid äh, Orbanit äh, äh,, kuna äh, see valitsus tegi võimalikuks selle, et romad said äh, oma äh, väga halbadest äh, elutingimustest parematesse elutingimustesse kolida ja kui te tuginete Euroopa Nõukogule, mainite Euroopa Nõukogu raportööri, siis äh, kui Euroopa Nõukogu jaoks romade teema oleks nii oluline, siis äh, ei oleks eelmisel aastal visatud välja ühte esindajat, kes on roma päritolu. diszkriminációnak érzem, hogy én csak egy percet kapok. proua Marvai ma kahjuks ei saa ühe minutiga asju äh, kokku võtta, ma olen härra Engelile väga tänulik kõige olulisemate asjade kokkuvõtmise eest. siin on tegemist sellega, et Euroopa Liit äh, ründab Ungarit regulaarselt üksnes sellepärast, et meie tahame oma suveräänsust kaitsta, et me ei ole valmis äh, saama massiimmigratsiooni maaks ja me oleme loodetavasti andnud eeskuju teistele liikmesriikidele. me ütleme seda ka teistele Euroopa Liidu liikmesriikidele, et on lootust vabadusele me oleme suutnud võita Sorose käsilased, äh, ja valitsus sai kahekolmandikulise häälteenamuse äh, nende vastu võideldes, aga ma tahaksin tänada Euroopa Komisjoni äh, ja parlamenti. Äh, kolleeg Tavares siin on teinud oma õõnestustööd ja ma tänan ka proua Sargentinit, et ta vähemalt ühendas ungarlased, sest on tekkinud rahvuse ühtsus nende valede vastu ja vale info vastu, mida te siin levitate. on mõtlemapanev, et äh, siin on praegu kohal ainult käputäis saadikuid, see tähendab seda, et äh, see arutelu ei huvita mitte kedagi saadikud ei tule ei täiskogule ega äh, äh, komisjoni istungitele, sest need on nii igavad. Te tahate Ukrainasse, Araabia kevadet, Ungarisse, Maidani pla-, te-, tegelete selliste asjade plaanimisega ja ma kutsun oma kaaskodanikke olema tähelepanelikud, et me ei lubaks sellist riigi destabiliseerimist kõik haiseb Maid-, Maidani ja Ukraina järgi, ärgem lubagem seda, et äh, meie riik purustataks, jumal äh, kaitse Ungarit. Mister. köszönöm szépen, elnök asszony, megfigyelői jogutag vagyok csak. aitäh, juhataja, mina olen äh, ainult vaatleja ja ma tegelikult ei tahtnud äh, sõna võtta, aga ungarlasena tahaksin ma ühe minuti jooksul kokku võtta selle, mis mul öelda on. ma olen uhke pere, pereisa ja olen sotsiaaldemokraatlik Euroopa patrioot ja ma tõesti tunnen sügavat häbi, et Ungari on sellises olukorras, et Ungari poliitika on riigi sellisesse olukorda viinud Euroopa Liidus. viimastel nädalatel, viimastel minutitel kuulsite Fidesz poliitikutelt millised kampaaniad, ähm, milliseid kampaaniaid, milliseid äh, lahinguid peetakse Ungari vastu, ei ole mingi ime, et äh, Ungari ähm, ühiskond on äh, langenud sellise propaganda ohvriks, Brüssel, Soros äh,, ja kahjuks need eksiteele viidud inimesed hääletasid Orbani ja Fidese poolt. Fides nüüd levitab teavet selle raporti ja selle koosoleku kohta, et tegemist on äh, kättemaksuga pühapäevaste valimiste eest, täpselt nii nad seda näevad valimised esmalt peaksid äh, toimuma ja si-, siis äh, kõigepealt pidid toimuma valimised ja siis see koosolek siin, et Orban saaks öelda, et tegemist on kättemaksuga. mul on väga kahju ja ma, mul on häbi, et Ungari sisepoliitika on selline teema meie tänasel koosolekul siin uh,. Would... suur tänu uh,! ma tahan teid teavitada sellest, et raporti projekti tutvustus toimub kodanikuühistu komisjonis kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal aprillil, kui tõlked saavad valmis. ja proua Sargentini, kas te tahaksite selle arutelu kokku võtta? suur tänu ma ei usu, et ma peaksin seda esimeste arvamuste vahetust kuidagi kokku võtta mul on hea meel, kui kolleegid esitavad oma parandusi või soovi seoses raportiga. ma kavatsen jätkata läbipaistvat protsessi ja mul on hea meel, et kolleegid on tunnustanud seni tehtud tööd ja ma arvan, et praegu ei ole mõtet kommenteerida kolleegide arvamust ehm, meil on piisavalt aega arutada erinevaid arvamusi ka tulevikus. seega ootame kahekümne viienda, kahekümne kuuenda aprillini. ja nüüd alustame päevakorrapunktiga number neli, kirjalikult vastatav küsimus komisjonile, mille esitas kahekümne neljandal oktoobril kaks tuhat seitseteist Sofi Intvelt selle kohta, et Poola kohtuvõime sõltumatuse puudumine takistab Euroopa politsei ja õiguskoostööd kallid kolleegid. asume nüüd päevakorra neljanda punkti arutelu juurde, see on arvamuste vahetus. küsimuse autor on proua Sophie Intveld ja küsimus esitati kahekümne neljandal oktoobril kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal. vastavalt Euroopa Parlamendi kodukorra reeglile sada kolmkümmend lõikele viis kirjalike küsimuste vastamise tähtaeg on kuus nädalat. komisjoni vastust saadi aga alles seitsmendal märtsil kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal, järelikult kooskõlas äh, kodukorra reegli sada kolmkümmend lõikega viis. liibe koordinaatorid on otsustanud panna selle küsimuse libe komisjoni päevakorda arvamuste vahetuseks ja nüüd ma annan sõna küsimuse autorile, proua Sofi Intveldile, palun. suur tänu, juhataja ja kuigi Euroopa Komisjon tegelikult saatis vastuse seitsmendal märtsil, mis tegelikult ei ole vastus, nii on tavaliselt olnud ka teiste komisjonipoolsete vastutega. minu küsimuse põhisisu seisneb sellest, et Euroopa Komisjon on jõudnud järeldusele, et terve rea seaduste vastuvõtmine Poola parlamendi poolt märkimisväärselt suurendab süsteemset ohtu õigusriigi põhimõttele ja eriti kohtuvõimu sõltumatusele. sellel on ka tagajärjed politsei ja õiguskoostööle Euroopas, näiteks seoses Euroopa vahistamismäärusega, Euroopa tõendi kogumismäärusega ja samuti ka sellele, kui usaldusväärne on info, mida Poola sisestab sellistesse süsteemidesse nagu SIS, EKRIS ja Europoli rahapesu andmebüroole, kuna me liigume suurema koostalitusvõime ja ühendavuse poole, me räägime tõenditest ka järgmisel nädalal ja sellega seoses meil on vaja teada, et kohtuvõim on täielikult sõltumatu on neid, kes peavad selliseid ideesid vasakpoolsete vandenõuks, kuid Iiri kohtunik on keeldunud täitmast Poola valitsuse poolt väljastatud Euroopa vahistamismäärust, väites nagu kohtus, et, et äh, õigusriigi põhimõtete väärtusi on süsteemselt rikutud. Iiri ülemkohus on edastanud selle küsimuse Euroopa kohtule, mis tähendab seda, et juba on tekkinud konkreetsed raskused. eelmine arutelu puudutas Ungarit, nüüd me oleme jõudnud Poolani ja see on saanud tegelikkuseks. ja, ja ma olen kindel, et äh, see veelgi laieneb see juhtum selgelt näitab, miks on oluline, et kõik liikmesriigid peavad kinni õigusriigi põhimõtete teatud standarditest ja põhiõigustest. ja ma tahaksin kuulda vastust oma küsimusele Euroopa Komisjonilt. iga Euroopa kohtult ootame vastust, kuid komisjon siiani on öelnud, et nad on käivitunud artikkel seitsmenda menetlusse. kuid kallis komisjon, see ei ole vastus minu küsimusele komisjon vastutab äh, aluslepingute täitmise ja meie seaduste täitmise eest ja see mõjutab ka Euroopa vahistamismääruse ja tõendamiskogumismääruse täitmist ja nii edasi. seega ma tahaksin kuulda komisjonilt, millised saavad olema tagajärjed. suur tänu, Sofi. kas on veel liikmeid, kes soovivad sõna võtta selles küsimuses? Barbara Spinelli, palun jah, ma tahaksin tänada Sofit selle küsimuse eh, tõstatamise ja esitamise eest. ka mina olen pettunud komisjoni vastuses, sest komisjon ütleb, et ta on huvitatud eh, artikkel seitsmenda menetluse käivitamisest, rikkumismenetluse käivitamisest. see on hea, kui tegemist on konkreetse juhtumiga ja küsimusega, mille Sofi on tõstatanud ja see konkreetne küsimus ei ole saanud konkreetset vastust. seega, milles on, mis on mõte? et meil on nii palju institutsioone ja organeid, mis keskenduvad finantsalasele koostööle ja moodustatakse ka uusi, kui lõppkokkuvõttes sinna kuuluvad riigid, kus õigusriigi põhimõtetest ei peeta kinni ja kus puudub kohtuvõimu sõltumatus. näiteks. praegu äh, käsitletakse Euroopa prokuratuuri teemat kuid mis mõte sellel on? kui võimude lahusust ja õigusriigi põhimõtteid eh, Euroopa riikides ei täideta. seega ma igati toetan Sofi poolt eh, algatatud lahingut ja ootan ka põhjalikumat vastust komisjonilt täna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 rünnati Ungarit, minu kodumaad, see oli meie päevakorra esimene punkt, nüüd rünnatakse Poolat, mõlemad riigid on otsustanud, et nemad kaitsevad oma suveräänsust. kaheksa saadikut on praegusel hetkel siin saalis, kaheksa ühtekokku, mis näitab, kui suur on huvi selle arutelu vastu ja me räägime siin sanktsioonidest. kõik ülejäänud siin saalis on külalised, eksperdid ja saadikute assistendid. kaheksa rahvasaadikut, kaheksat rahvasaadikut huvitab raport, mis määrab Poola rahva saatuse. ei Poola ega Ungari saatust ei ole võimalik määrata teie arvamusega, meil on oma kultuuritraditsioonid, meil on oma iseseisev majandus, meil on rahvusuhkus ja meil on rahvuslik uhkus ja teil ei ole võimalik seda jalge alla tallata ei Ungaris ega ka Poolas. samamoodi nagu ka Ungaris äh, toetatakse rahvuslikku ühtsust äh, just teie propaganda kaudu. jumal kaitsku Poolat, meie sõpra ja jumal kaitsta, kaitsku Ungarit äh,. mis? ma vabandan, proua Mirvo Morvai, kuna te ei ole komisjoni täisliige ja isegi mitte ka asendusliige meie komisjonis, tahaksin teile meenutada Äh, arvamuste vahetus äh, Poola kohtunike ja juristidega toimus poolteist nädalat tagasi. ja siis osalesid selles arutelus paljud parlamendisaadikud. ja nüüd ma pöördun komisjoni poole, kas te soovite sõna selles küsimuses? kolleegid, palun proua Ringel komisjonilt. tänan, juhataja, tere hommikust kõigile. ma tahaksin tänada võimaluse eest täna esitada teile lisateavet parlamendi poolt esitatud küsimuse poolt, kelle, mille autoriks on lugupeetud saadik Intvelt ja ta saab ka vastavalt korrale meie kirjaliku vastuse sellele ma tahaksin meenutada, et komisjoni vastuses, mis edastati märtsis, rõhutas komisjon, et liikmesriikide õigussüsteemide sõltumatus on kriitilise tähtsusega vastastikuse usalduse, õigluse ja siseasjade valdkonnas. see on samuti oluline Euroopa Liidu instrumentide sujuvaks äh, rakendamiseks, mille aluseks on vastastikune usaldus liikmesriikide kohtuvõimu sõltumatuse puudumine võib oluliselt mõjutada õigusalast koostööd äh, ühenduse liikmesriikide vahel. sel põhjusel komisjon on otsustanud kasutada kõiki tema käsutuses olevaid vahendeid, et käsitleda Poolas õigusriigi põhimõtte olukorda õigusriigi põhimõtete täitmine vastastikuse usalduse tagamisel sise- ja õigusküsimustes on see, mida rõhutati konkreetselt argumenteeritud ettepanekus neljandas soovituses, mille kahekümnendal detsembril kaks tuhat seitseteist komisjon avaldas. ma tahaksin Äh, lisada mõningaid täiendavaid elemente sellele küsimusele. esiteks juhin teie tähelepanu äh, sellele, mida proua Infeld just rõhutas Iirimaa ülemkohtu viimase otsuse kohta, mis on igati asjakohane tänase aruteluga. Iiri kohus pöördus Euroopa kohtu poole eelotsuse saamiseks seoses Euroopa vahistamismääruse täitmisega. Euroopa vahistamismääruse tegi Poola ametiasutus ja puudutas Poola kodanikku, kes peeti kinni Iirimaal. Iirimaa kohus esitas selle küsimuse, arvestades Poolas praegu kehtivat õigusriiki põhimõte, mis võib mõjutada tema õiglast kohtupidamist. ja nüüd peab Euroopa Kohus hindama, kuidas olukord Poolas võib mõjutada Euroopa vahistamismääruse täitmist. Äh, lugupeetud saadik Sofi Infeld küsis, kuidas praegune olukord Poolas äh, mõjutab kolme andmebaasi toimimist, näiteks rahapesu andmebüroo süsteemi Euroopa karistusregistrite süsteemi ECRIS ja Schengeni infosüsteemi SIS. mis puudutab äh, Europoli rahapesu andmebürood, lubage täpsustada, et äh, andmebüroo ei ole Europoli talitus, vaid teabevahetussüsteem kuigi ta asub Europoli juures, on tegemist detsentraliseeritud süsteemiga, äh, milles säilitatud informatsiooni kasutavad andme, äh, rahapesu andmebürood. Need andmebürood ei vii läbi juurdlusi, nende ülesanne on, on analüüsida informatsiooni kahtlaste tehingute kohta, mille nad saavad finantsasutustelt ning edastada analüüsi tulemused pädevatele ametiasutustele, kui on tekkinud kahtlus rahapesus või terrorismi rahastamises, mis on saanud kinnituse. nii nagu enamik rahapesu andmebüroosid eh, Euroopa Liidus, Poola rahapesu andmebürool ei ole õiguskaitseorgani staatus, tegemist on haldusorganiga, mis tegutseb Rahandusministeeriumi alluvuses. mis puudutab Euroopa karistusregistrite süsteemi, EKRE-s tegemist on elektroonilise teabevahetussüsteemiga, mis võimaldab kiiresti ja tulemuslikult vahetada äh, karistuste alast informatsiooni süüdimõistetud kurjategijate kohta liikmesriikides. Te ilmselt teate, et seda süsteemi on kasutatud juba kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta aprillist. süsteemi kasutavad põhiliselt politsei ja kohtuasutused kriminaalmenetluse käigus. Poola on liikmesriik, mis on hästi ühendatud teiste liikmesriikidega selles süsteemis, mis võrdluses teiste liikmesriikidega saab olla väga palju äh, taotlusi karistusregistrikides teabe saamiseks läbi EKRE-se. Poola on siiani usaldusväärselt vastanud nendele päringutele ja on pidevalt suurendanud sõnumite arvu, mis on saadetud EKRISe kaudu perioodil kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat kuusteist. mis puudutab Schengeni infosüsteemi, siis komisjon ei ole teadlik äh, Poola poolt esitatud hoiatusteadetega seotud probleemidest. ja lõpuks viimane küsimus puudutas, kuidas see mõjutab äh, Euroopas julgeolekut, kui üks liikmesriik osutab politsei õigusalases koostöös nõrgaks lüliks. tõepoolest, üldiselt võiksin öelda, et kui politsei õiguskoostöös üks liikmesriik osutab nõrgaks lüliks, võib see negatiivselt mõjutada Euroopa Liidus tervikuna julgeolekuolukorda. ja seetõttu ma tahaksin rõhutada, et selles kontekstis õigusriigi põhimõtete ja põhiõiguste täitmine on olulised Euroopa Liidu äh, julgeoleku turvalisuse poliitika jätkusuutlikkuse jaoks, sest need kaks asja käivad käsikäes. sel põhjusel komisjon jätkuvalt propageerib õigusriigi põhimõtete ja põhiõiguste täitmist Euroopa Liidus. tänan nagu ma kas ma sain õigesti aru, et komisjon ootab ära Euroopa Kohtu otsuse selles küsimuses? Uh, jah, loomulikult komisjon ootab ära kohtuotsuse. Uh, ootame seda suure huviga. ja me hindame praegu ka olukorda. aga me kõik ootame seda otsust see ei ole kuidagi seotud sellega, mida komisjon praegu teeb uh,. Sophie, palun võtke see arutelu kokku. väga lühidalt, esmalt tahaksin äh, proua Marvaile öelda, et ta tõenäoliselt kasutas vale äh, lehte vale mm, päevakorrapunkti kohta, sest me tegelikult ei võta siin mingisuguseid äh, otsuseid vastu, see ei puuduta kuidagi Poola suveräänsust samuti. tegemist on äh, lojaalse koostööga liikmesriigi, liikmesriikide vahel, me kõik vabatahtlikult oleme allkirjastanud lepingud ja teie riik oli esimene riik, kes kahe tuhande seitsmendal aastal Lissaboni lepingu allkirjastas nüüd jättes, jätame selle kõrvale, mul on äh, veidi kahju Euroopa Komisjoni inimeste äh, pärast, kes saadetakse siia tegema volinike räpast tööd, sest tegemist on väga poliitilise teemaga. mul on alati tunne, et kui me esitame komisjonile küsimusi ja üritame mingisuguseid vastuseid sealt saada, siis äh, on sama tunne, nagu me üritaksime pähklivõis ujuda sest edasi lihtsalt ei jõua. Te ei vastanud mu küsimusele, ma ei küsinud nende kolme andmebaasi kohta ja selle kohta, kuidas nad toimivad, vaid ma küsisin vastastikuse usalduse kohta ja probleem äh, Euroopa Komisjoniga üldiselt, mitte ainult selles küsimuses, on, et äh, komisjon on arg. komisjon nii väga kardab äh, problemaatilisi teemasid ja kui, kui esmalt alati oodatakse ära eh, komisjon, eh, kohtuotsus, et eh, siis kohtunikud komisjoni ja meie poolt kokku keeratud jama ära klaariks. ja ma pean, küsisin selle küsimuse oktoobris ja Iiri kohtunik on nüüd teinud sellise otsuse, see oli täiesti etteennustatav ja täiesti etteennustatav oli ka see, et selliseid probleeme tuleb järjest juurde Iiri äh, kohtunik on üksnes äh, kolmas äh, neist, et millal komisjon võtab vastu mingi otsuse ja EPO puudutab see ka, et siin on ju FIU-st juttu ja EKRE-sest, aga siin on tegemist Poola õigussüsteemi usaldusväärsusega, mis ju on osaks Euroopa õigussüsteemist, sest liikmesriikide kohtunikud ja see on võib-olla huvitav ka proua Morvai jaoks, Eh, ju teostavad ka Euroopa Liidu õigust, see on samuti süsteemi osa. nii et kui Poola Äh, kohtusüsteemi ei, ei saa enam pidada täielikult sõltumatuks ja mõne, mingil hetkel võib selline otsus tulla ka mõne teise liikmesriigi kohta, siis kogu see süsteem on äh, kokku kukkunud ja komisjonil on vastutus äh, lepingute täitmise eest, nii et ma tõesti tahaks korralikku vastust sellele küsimusele ja seda ei taha mitte ainult mina, vaid Euroopa kodanikud tahavad seda vastust. ma tahaksin saada äh, Äh, korralikult mm, vastust. ja siis tuleme selle juurde tagasi. aitäh, lõpetame selle teemaga ja meil on nüüd viis minutit äh, hääletamise jaoks. härra Jurek, äh, pärast seda arutelu veel üks teema siiski Uh, yes, sorry, we have another point and five. meil siiski on uh, veel üks uh, veel üks teema, me praegu tegeleme punktiga number seitse. lugupeetud kolleegid, järgmine päevakorrapunkt on Euroopa Liidu USA andmekaitse raamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavus ja see resolutsiooni ettepanek on koostatud äh, võttes arvesse ühisläbivaatamist, mille on läbi viinud Euroopa äh, Liit ja artikli kakskümmend üheksa ähm, töörühm, võetakse arvesse ka neid sündmusi, mis on toimunud pärast nende sündmuste, äh, nende dokumentide avaldamist olul-, on nüüd ähm, äh, see, et Privacy Shieldi kaitse vastaks Euroopa Liidu äh, õiguste, õiguses ette nähtud kaitse tasemele ja mm, nende küsimustega tuleks tegeleda, tagamaks seda, et äh, Privacy Shield ähm, täidab oma eesmärki ja mm, tagab nõutud kaitsetaseme ja annan nüüd sõna variraportööridele kes siin variraportöörideks ongi meil? Sofi, palun. jaa, suurepärane. neljapäeva hommikul saan palju kõneaega ma ei hakka siin resolutsioonist eriti palju rääkima, aga iseenesest on täiesti märkimisväärne, et selle päevakorrapunkti eh, puhul on nii vähe inimesi eh, siin kohal, võttes arvesse seda, et Cambridge Analytica on eh, andmeid USA-sse edastanud ning võttes arvesse kõike seda erutust Cambridge Analytica ja Facebooki ümber viimastel nädalatel, siis eeldaks veidi suuremat huvi selle teema vastu ei ole mingi saladus, ma olen alati arvanud, et äh, see Privacy Shield äh, ei ole piisav, nagu äh, selle eelkäija Safe Harbor. me ootame Euroopa Kohtu hinnangut selle kohta, aga ma arvan, et kui me nüüd endale kindlaks jääme, siis me peaksime olema väga palju kriitilisemad, mitte ainult äh, selle kohta, kuidas äh, see privacy shield on välja kujundatud, vaid ka selle kohta, kuidas seda rakendatakse ja kui palju me resolutsioone veel peame vastu võtma, mis, milles me teeme järelduse, et ähm, et äh, kokkuleppe sätteid ei ole eile rakendanud, rakendatud, kui palju me peame veel ootama, enne kui USA-s vastavaid vajalikke muudatusi sisse viiakse. Privacy Shield samuti kasutavad äh, Cambridge Analytica, Facebook ja paljud teised ettevõtted sarnastel eesmärkidel ja sellega ongi kõik öeldud. And... aitäh. ja härra Dalton, palun. aitäh, proua juhataja. esmalt tahaksin rõhutada ku-, kui oluline see on, et me annaks mm, kodanikele usalduse, kui tege- ja kindluse, kui tegemist on nende isikuandmetega. pärast äh, Safe Harborit näitab äh, äh, Privacy Shield, et Ehm, meil on äh, rahvusvahelisel tasandil äh, vastav kaitse olemas, et kui andmed liiguvad äh, üle piiride, siis oluline on, et ka kõik meie õigused oleksid tagatud ning läbi, tehti kokkuvõte, et andmed on korralikult kaitstud, luuakse USA-s ka kohtusse pöördumismehhanisme ja tehakse koostööd Euroopa andmekaitsebüroodega, aga õige on see, et äh, kritiseeritakse äh, Privacy Shieldi, et ähm, ja et oodatakse, et kõik äh, USA ettevõtted tagaksid vajaliku kaitse ja et Privacy Shield oleks korralikult rakendatud, oleks adekvaatne, nii et on asju, mida ma tahan siin raportis näha ja mis puudutab ärilist, siis US, poolt siis USA Kaubanduskoda saaks rohkem ära teha selleks, et ähm, äh, protsess lõpule viia, oleks vaja ähm, korralikke kontrolle, äh, oleks vaja paremat koostööd äh, koostööd meie andmekaitseasutustega. meil on vaja poliitilist hoogu tagamaks usaldusväärsust ja äh, korralikku haldust praeguse Shieldi puhul ja USA on äh, näidanud üles, et äh, nad on pühendunud sellele teemale, nad on määratnud ametisse spetsiifilise ombudsmani, kes tegeleb praeguse Shieldiga ja väga oluline on ka andmekaitse üldmääruse vahetult eesseisev rakendama hakkamine ja see samuti võib mõjutada praeguse Shieldi teksti piisavust, aga kuulan huviga raportööri ja variraportööride arvamusi ja kindlasti jõuame hea dokumendini lõpuks. Äh, proua Guillaume, jah, kohe võtan sõna inglise keeles Birgit Smippeli nimel, kes on mulle oma äh, seisukohad edastanud kirjalikult. aitäh ähm, selle dokumendi eest, tegemist on väga tasakaalustatud äh, mm, resolutsiooni ettepanekuga, äh, mis võtab arvesse paljusid äh, murekohti seoses Privacy Shieldiga. Need hõlmavad muuhulgas seda, et Järelevalveamet ei ole veel mm, ellu rakendatud, kuna kõik liikmed ei ole ametisse nimetatud, USA ei ole veel nimetanud sõlt-, Äh, alalist äh, ombudsmani, ehkki see on ette nähtud, ja kolmandaks äh, viimased teated, et sellised ettevõtted nagu Facebook ja Cambridge Analytica äh, mis on saanud äh, Privacy Shieldi kohase ähm, sertifikaade, on äh, edasi, edastanud isikuandmeid, kasutanud ära miljoneid äh, Facebooki profiile. me edast-, esitame võib-olla muudatusettepanekuid, aga kokkuvõttes on tegemist hea ettepanekuga meie juhilt härra Muranovsilt. härra Foss, palun. aitäh! aitäh võimaluse eest veel sõna võtta siin ma arvan, et see ettepanek, mille, mida me siin teeme, on veidi liiga negatiivne. Safe Harborist oleme me läinud nüüd üle Privacy Shieldile ja põhimõtteliselt läheb see õiges suunas ning võttes arvesse kontrolle, oleme ette näinud, et on äh, tehtud edusamme esiteks ja teiseks ähm, on sellega seotud ka tõeliselt positiivne areng. ja see, et Facebook ja Cambridge Analytica, et selline probleem tekkis, seda ei oleks ükskõik milline Privacy Shield suutnud takistada nagu ka kuritegevusest ei suuda me, me takistada õig-, seaduste loomisega, ei saa me niimoodi ka andmekaitset alati parandada, aga need, kes äh, õigesti käituvad, need järgivad neid äh, ettekirjutusi, aga küsimus on, et mida me kontrolliga saame saavutada, et äh, asi äh, e, e, et, et asjadega USA-s tegeldakse, et probleemidega USA-s tegeldakse, seda on see Facebooki juhtum näida, näidanud seal lahendatakse probleeme ja kuna meil on isikuandmete kaitse üldmäärus ja Privacy Shield, on need asjad veelgi paremini meie tähelepanu keskpunktis. ja seetõttu ma arvan, et Privacy Shieldi hindamine iseenesest äh, on positiivne, ma olen nõus eelkõnelejaga, et ei ole tore, kui kõik need äh, organid ei ole veel äh, mm, täies koosseisus ametisse nimetatud ja mis puudutab ombudsmani, siis on ju mingi inimene, kes äh, ajutiselt seda tööd teeb, seal ei ole mingisugust andmekaitsealast lünka. loomulikult ei ole tore, et ei ole ametisse nimetatud veel alalist ombudsmani, aga ma ei näeks seda mingi tohutu äh, miinusena, sest äh, see ju tegelikult ei oma mingeid negatiivseid tagajärgi, aga loomulikult me peaksime nõudma seda, et need inimesed tagantjärgi ametisse nimetataks ja me näeme, et Ameerika valitsus võtab seda tõsiselt ja saab aru, et äh, nad peavad seda tõsisemalt hakkama võtma, mida nad meiega on kokku leppinud ja äh, aga kokkuvõttes ma arvan, et Privacy Shield on hea näide sellest, et äh, asjad võivad areneda mõistlikumas ja paremas suunas, sajaprotsendiliselt see alguses tagatud ei ole, aga muuhulgas ka nende raportite tõttu, mida me iga aasta koostame, äh, olukord paraneb ja uueneb, nii et seetõttu on mul veidi selline tunne, et me oleme liiga negatiivsed, võib-olla see mulje, mis meil sellest Facebooki skandaalist näinud, jäänud on, äh, on, et see kõik veel ei toimi väga hästi, aga mina ütleks, et see skandaal on näide asjast, äh, sellest, et see toimib ja et me ei saa kunagi välistada kuritarvitusi. ja seetõttu mina sooviks asjale läheneda positiivsemalt ja me peaksime olema uhked selle üle, mida me oleme saavutanud aitäh ja sõna saab proua Ernst võib-olla meie vasakpoolsed on, oleme veidi negatiivsemad, me ju lugesime sama raportit, on nii või? lugesime sama dokumenti ja mina konstateerin, et meie võib-olla siiski lugesime teisi dokumente. ma näen, et äh, artikli kakskümmend üheksa töörühm on väga palju kritiseerinud seda, et nad räägivad suurtest muredest äh, ja et vaja on äh, kõnelusi taasalustada, vaja on tegevuskava ja ombudsman, äh, see lihtsalt täiendab seda. ja selgelt tuli välja ka see, et mitte midagi ei ole muutnud. see kaitsekilp, mida me ei ole iialgi tajunud kaitsekilbina, see on lihtsalt viigileht, seda me näeme täna ja ükskõik, kuidas me sellest räägime, me saame asju ilustada, me võime siin olla fatalistid, ma mõistan seda, aga päris äh, avameelselt äh, siin on tegemist probleemidega, mida ei ole lahendatud, siin ei ole mingisuguseid tagatisi, lihtsalt on asja pikendatud ja ka see sõltumatu ombudsman, teda ei ole. Teil ei ole mingisuguseid tagatisi kuni ei ole tehtud muudatusi, siis ma ei tea, miks me peaksime sellega üldse rahul olema on Euroopa Kohtu otsus, ma mäletan, et seal oli juttu safe harbor'ist ja me ütlesime, et me peame asju täiesti muutma, komisjon ütles seda ja siis me jõudsime selle ähm, naeruväärse kaitsekilbini, ütlen ma siin ja lõpptulemusena ei ole mi suurt midagi ära tehtud ja seetõttu on nüüd pall komisjoni väravas, ma tahan komisjoni arvamust kuulda, mida kavatseb komisjon teha, võttes arvesse seda, mitte just eriti positiivset äh, kirjeldust, mis meil siin on, et äh, kuidas on lugu äh, tegevuskavaga mm, ja proua Jurova ju mm, ka rääkis sellest, me oleme siin olnud ennetavalt usalduslikud, aga ma ei lase ennast mm, endaga mängida, et ma arvan, et Facebook äh, näitab veel kord ja ma loodan, et äh, härra Zuckerberg tuleb ka Euroopa Parlamenti. Facebooki afäär näitab, kui äh, tõsised need asjad on ja kui suurte probleemidega me siin silmitsi seisame. mina kahjuks ei näe, et mingeid probleeme lahendatud oleks ja seetõttu ma tahaks kuulda komisjoni arvamust, mida komisjon kavatseb teha. Uh, I would like to ask our mem- mm. võib-olla keegi komisjonist nüüd võtaks sõna äh,? härra Sauer. aitäh. aitäh, et annate mulle võimaluse ähm, paarist asjast rääkida. esiteks, ma arvan, et me oleme nõus, et äh, asju saaks veel parandada, seda äh, kajastab ka meie raport mm, pärast, mis tuli pärast seda iga-aastast läbivaatamist. aga me võtsime vastu otsuse, et me oleme taganud selle raamistiku läbi adekvaatse kaitsetaseme, see on endiselt äh, Äh, nii, me oleme näinud mõningate asjade paranemist, me nägime seda juba enne iga-aastast läbivaatamist, see on ka raportis ära toodud ja sellest ajast peale on toimunud terve rida asju vastavalt nendele soovitustele, mis me raportis sõnastasime. nii et ma arvan, et äh, märkimisväärselt oleme kooskõlas nende asjadega, mida andmekaitseasutused oma raportis äh, välja tõid pärast seda läbivaatust, mis, mida me ühiselt läbi viisime. aga nagu öeldud, äh, asja saaks veel paremaks teha ja meie oleme ka mõnede asjade pärast mures. see puudutab äh, ametisse nimetamist, eriti alalise ombudsmani ametisse nimetamist, aga loomulikult mõelgem sellele, et äh, keegi siiski olemas on, kohusetäitja on ametis, meie süsteemis äh, see nii tihti ei ole, et oleks kohusetäitjad, aga me juba aasta ootame seda ja kom-, komisjonil on olnud terve rida äh, komi-, kontakte USA poolega erinevatel juhtudel, näiteks ka märtsis, ja me rõhutasime seda küsimust ja sellel nädalal või järgmisel nädalal teeme seda uuesti. ma arvan, et see on tõesti otsustava tähtsusega, et äh, see äh, inimene ametisse nimetataks, mitte ainult sellepärast, et äh, muidu tekiks meil õiguslikke probleeme ja vaid see on ka oluline märk usaldusest ja sellest, et meie arvates USA valitsus peab äh, Privacy Shieldi äh, oluliseks ja seda nad peaksidki väljendama alalise ombudsmani ametisse nimetamisega. E, teised asjad on tehtud, näiteks mis puudutab äh, isikuandmete kaitse ähm, nõukogu liikmete ametisse nimetamist, see ei ole, need ei ole veel kinnitatud, me ootame seda äh, ja siis äh, saadakse äh, kvoorum kokku, kolm inimest on aga siiski juba ametisse nimetatud, üks äh, inimene on läbinud juba ka senati kuulamise, aga me ootame senati kinnitust ja kaks teist liiget peavad veel läbima senati poolse kuulamise ja siis oleks meil kvoorum koos jälle, aga ka seal on tegemist asjaga, mida me analüüsisime ja selgitasime raportis, ähm, mis puudutas iga-aastast läbivaatamist, ähm, see nõukogu siiski toimib ka praegu, meil oli äh, vastava volinikuga ja äh, nõukogu liikmega kohtumine ja see on raportis ära toodud, et äh, töö läheb edasi äh, Ehm, tuginedes executive, vastavale äh, executive order'le, nagu see USA süsteemis on ja see ei tähenda, et töö oleks peatunud. me oleme seda äh, rõhutanud, see on osa meie soovitustest, et need ametisse nimetamised tuleks võimalikult kiiresti kinnitada. ma olen äh, nõus ka sellega, mida ütles saadik Dalton, et äh, et kaubanduskoda, mis äh, kaubandusministeerium, mis tegeleb äh, Privacy Shieldiga, et nad peaksid olema proaktiivsed, proaktiivsemad, see on samuti meie soovitustes ära toodud, sertifitseerimisprotsess on nüüd palju detailsem, see on palju parem kui Safe Harbori ähm, puhul ja järelevalvet on parandatud, aga vaja on suuremat proaktiivsust ja see on seotud sellega, mida me praegu näeme seoses Facebooki ja Cambridge Analyticaga mis on ka Privacy Shieldi poolt äh, sertifikaadi saanud ja see seon, probleem seondub ka teiste äh, ettevõtetega, et meil on vaja hoiatust, kui andmeid ei kasutata korralikult, kui neid ei töödelda korralikult ja sellepärast me oleme ähm, kau-, Kaubandusministeeriumit ja FTC-d kutsunud üles, et nad ei ootaks enam, et äh, esitataks kaebusi, vaid et nad oleksid proaktiivsemad, et nad viiksid ise läbi äh, läb-, oma menetlusi, teeksid äh, omapoolseid uurimisi ja FTC ja härra Ross just ähm, mainis seda, et äh, on algatatud uurimine ja varem on selliseid asju ka läbi viidud, see äh, on kahe tuhande üheteistkümnendast aastast pärit, kus FTC oli Facebooki juba analüüsinud äh, ja nüüd äh, FTC kontrollib, et äh, kas äh, seda sertifikaati on rikutud ja on üsna tõenäoline, et see nii ka on. nii et FTC tegutseb, aga ei peaks piirduma võib-olla ainult Facebookiga, kus probleemid on ilmnenud, aga peaks analüüsima ka teisi ettevõtteid ja nende tavasid eriti kui tegemist on ohuga, et äh, olulisi andmeid on väärkasutatud. komisjon on äh, teinud järgmisi asju, me viisime läbi iga-aastase läbivaatamise, see on väga intensiivne töö, see ei Eh, seisnenud lihtsalt kahepäevastes, kahepäevases kohtumises, mis meil oli eh, rohkem kui kolmekümne osapoolega, ametnikuga erinevatest eh, USA ametiasutustest, vaid seda valmistati ka väga intensiivselt ette küsimustikega ja muude asjadega ja sellest ajast peale meie soovituste avaldamisest peale oleme samuti olnud üsna aktiivsed komisjoni tasandil, aga ka tehnilisel tasandil meil on olnud äh, mitmeid kohtumisi nendega. kõnelejal palutakse lõpetada, nad äh, ütlesid meile, et äh, nad on tei-, võtnud erinevaid meetmeid selleks, et meie muresid arvesse võtta, eriti mis puudutab ärilist külge, kommertskasutust ja äh, Nad on tihedas ühenduses ka Andmekaitseametiga, mis on ka väga hea ja me oleme seda julgustanud, et nad ühiselt äh, töötaks välja suuniseid äh, ja tugevdaks ka äh, rakendamisalast koostööd, mis tagaks selle, et sellised asjad nagu Facebooki afäär ja Cambridge Analytica afäär kunagi enam ei korduks. aitäh ja äkki Sof-, proua Sofi Intvelt võtab nüüd arutelu kokku? ma võin selle kokku võtta niimoodi, öeldes, et Euroopa Komisjonil ei ole mingit õppimisvõimet. et meil on täpselt samad arutelud nagu Safe Harbori puhul ja nad ei ole ilmselgelt äh, õppinud ka äh, ekspertide analüüsi ja nõuandeid kuulda võtma, sellepärast et meil on nüüd terve rida näiteid, kus komisjon on täielikult eiranud e-, näiteks kahekümne üheksanda töörühma soovitusi või muid asju ja jällegi jõuavad need asjad kohtusse ja siis kohus äh, kinnitab kahekümne üheksanda töörühma artikli kakskümmend üheksa töörühma arvamust. et kui palju see peab korduma, väga huvitav on see, et äh, komisjon siin lõpetuseks äh, viitas Cambridge Analyticale ja Facebookile. mina mainisin neid ka ja mina tõin neid näitena sellest, kuidas Privacy Shield ei toimi ja võttes arvesse seda, et president Trumpil oli kasu sellest, et see ei toimi, sellepärast et Facebook ja Cambridge Analytica aitasid tal valimised võita, siis ma ei näe, mis huvi tal peaks olema hoolitseda selle eest, et Privacy Shield toimiks minu arvates, ehkki te võite mind nimetada vanamaaeliseks, et kui on sõlmitud mingi kokkulepe või kui on olemas seadus, siis äh, ei paluta oma vastaspoolelt, et kas nad võib-olla oleksid valmis kaaluma seda kokkulepp-, selle kokkuleppe täitmist, nad siis kas täidavad kokkuvõtet või siis seda kokkulepet ei ole. aga mina olen muidugi vana, vanamoeline. ma ei arva, et me peaksime siin ta-, rääkima mingitest taotlustest või palvetest või soovitustest, nad siis kas täidavad kokkuleppeid või meil ei ole seda privacy shield'i ja mina näen asja niimoodi, et komisjonil on kohustus Euroopa kodanike ees, mitte Ameerika valitsuse ees, vaid neil on kohustus Euroopa kodanike ees kodanike andmeid kaitsta ja te olete täiesti läbi kukkunud Cambridge Analytica ja Facebooki puhul ja tõenäoliselt ka kõigil teistel juhtudel, mis äh, kuuluvad Privacy Shieldi alla, nii et teil on väga palju rohkem vaja asju selgitada, kui te seda seni olete teinud uh,. okei okay,, then we will. suur tänu meenutan teile, et muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kahekümne teine aprill ja alustame hääletusega kümme nelikümmend viis. teeme kolmeminutilise pausi.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 okei okay,, colleagues. You... hästi, kolleegid, kas teil on äh, hääletuskaardid kaasas? kui jah, siis alustame hääletusega mis puudutab siis õigusemõistmise tulemustabelit. Äh, raportööriks on Silvi Guillaume. Like to take a floor? no okay.. kas te soovite sõna saada? We start to vote. I do not have my card. Okay. <laughs> uh, comp compromise kompromissettepanek kaheksa. The... hääletus algas. I close the vote. hääletus lõppes. vastu võetud. viisteist okei okay,, pluss two. pluss kaks juurde. Yes. We will change the result uh,. Number. me muudame tulemust, ütleb õpetaja nüüd viiste-, ütleb kõneleja. viisteist hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud um Amendment seventeen, I open the vote. seitseteist hääletus algas. Uh, ei, vabandust, siiski kompromissettepanek üks. hääletus algas. Vote is closed. hääletus lõppes. vastu võetud paragrahv uh, one amendment lõige üks, muudatusettepanek seitseteist, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromissettepanek kaks, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kompromissettepanek neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. üheksateist, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kompromissettepanek kümme, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromissettepanek kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromissettepanek üksteist, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kompromissettepanek kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromissettepanek neli A, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend viis. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend neli. kuidas palun, küsib kõneleja. kompromissettepanek viis siiski, vabandust, kompromissettepanek viis, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend neli nüüd, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromissettepanek üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend üks, hääletus algas hääletus lõppes, tagasi lükatud, kompromissettepanek seitse, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud, kõigepealt äh, muudatusettepanek üks nüüd viidete puhul, hääletus lõppes tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. nüüd põhjenduspunktid, kompromissettepanek kaksteist, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. ja nüüd lõpphääletus, ähm, ettepanek muudetud kujul, elektrooniliselt hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud, suur tänu. Monika too late. <laughs> We finished vote. Monika liiga hiljaks jäid, me lõpetasime hääletuse kallid kolleegid, järgmine päevakorrapunkt. Äh, proua Kriisbeck hakkab meile andma informatsiooni arestimise konfiskeerimisotsuste kohta ja vast-, sel-, nende vastastikuste tunnustamiste kohta. kallid kolleegid, palun vaikust, vaikust, me alustasime juba järgmise päevakorrapunktiga jaanuarikuus kaks tuhat kaheksateist alustasime läbirääkimiste mandaadi üle ja nüüd on toimunud kolm läbirääkimiste vooru ja mõlemad kaasseadusandjad on paika pannud tähtajad, mittetunnustamise põhjused, konfiskeeritud vara kasutamise sotsiaalsetel eesmärkidel, õiguslikud äh, meetmed ja tagatised, täpselt samamoodi nagu ka äh, määruse kohaldamise kuupäeva ja nüüd ma annan sõna raportöörile selleks, et ta annaks meile infot läbirääkimiste kohta. proua Kriisbek, teil on sõna, palun aitäh. üritan siis äh, avada ust, äh, nagu hiljuti ei leidnud enam ka mikrofoni üles. aitäh, ähm, juhataja, lugupeetud kolleegid, mul paluti siis lühidalt rääkida äh, triloogi läbirääkimistest teemal, mis äh, puudutab siis äh, Euroopa määrust, äh, mis käsitleb arestimis- ja konfiskeerimise otsuste vastastikust tunnustamist ja täitmist. Äh, määruse eesmärgiks on parandada koostööd pädevate ametiasutuste vahel selleks, et oleks võimalik arestida ja konfiskeerida kiiresti ja tõhusalt kuri, tegelikult eelsaadud varasid ja tulu kogu Euroopa Liidus. tuletan teile meelde, Äh, et üheksakümmend kaheksa protsenti kriminaaltulust äh, hinnanguliselt äh, ei, et seda ei konfiskeerita, vaid see jääb kurjategijatele, nii et see teh-, tekst võib tulla tehni-, võib tunduda tehniline, aga see on hädavajalik ja tuletan veel meelde mõningaid asju, et ähm, mis puudutab ajakava, üldisi kommentaare ja töömeetodit ja asju, millest äh, triloogil räägitakse. ajakava äh, liibe komisjonis me suure häälteenamusega äh, jaanuaris kaks tuhat kaheksateist võtsime selle vastu varsti ja algasid triloogid, esimene toimus kahekümne kolmandal jaanuaril ja pärast seda on meil olnud kaks äh, poliitilist triloogi ja neli tehnilisel tasandil ja järgmisel nädalal Strasbourgis on meil ka triloog. ja mõned üldised kommentaarid, äh, üldine lähenemine, äh, läbirääkimised edenevad hästi, toimuvad väga heas õhkkonnas ja neil on väga hea koostöö variraportööridega ja kes äh, toetavad mind selles töös, ma kasutan võimalust neid tänada. Bulgaaria eesistuja on väga huvitatud sellest, et enne Bulgaaria eesistumise lõppu selle teema käsitlemine lõpule viia, see tähendab seda, et äh, eesistuja poolt on ka väga palju energiat äh, sellesse teemasse suunatud ja ma tänan ähm, eesistujat selle eest. väga kiiresti sai selgeks et äh, me soovime ähm, selget sidusat instrumenti, mis oleks praktiline ja lihtne ja alati see nii ei ole meie äh, seal õigusloomeliste tekstide puhul. nii et üldjoontes me soovisime, et tegemist oleks määrusega, mitte direktiiviga. alguses olid asjad veidi kaootilised, meil äh, oli vaja veidi arutada ja veidi võidelda selleks, et meid edu saadaks, et me kõik toetaksime seda seisukohta ja parlament äh, ühehäälselt toetas seda seisukohta ja sellest oli kasu selleks, et veenda teisi ja meil õnnestus äh, saavutada see, et see seisukoht tõesti võeti vastu. ja teiseks äh, menetluslikud elemendid. parlament on väga tähelepanelik, mis puudutab tagatis, menetluslikke tagatisi, see on Euroopa Parlamendi jaoks võtmetähtsusega aspekt ja üks asi on veel väga oluline, millest räägitakse, selles osas me ei ole veel jõudnud kõiki asju paika panna, ega me ei ole jõudnud äh, igal juhul kõigis nendes asjades kokkuleppele, mida parlament sooviks näha. see puudutab ühe mittetunnustamise ähm, aluse äh, lisamist äh, kui otsus ähm, on tehtud niimoodi, et ei ole arvesse võetud põhiõigusi. see tundub olevat iseenesestmõistetav, aga arutelude käigus see ei ole nii iseenesestmõistetav olnud. tegemist on ala, vana Euroopa Parlamendi otsusega ja väga legitiimse otsusega, mida me oleme aastaid toetanud. ja loodetavasti, aga aruteludes ähm, on see asi olnud keerulisem, aga igal juhul me hoiame lippu selles küsimuses kõrgel. ja veel üks asi, mille osas variraportöörid on ühel meelel ja mina olen välja pakkunud siis sellise äh, lähenemise, et menetlused oleksid kiired. see on veel üks asi, mida me peame veel nõukoguga arutama, sellepärast et äh, parlament on lisanud siia tähtaegu, et oleks tagatud kiirus, läbipaistvus, tõhusus selle ehm, vahendi kasutamisel, aga äh, asi on äh, nüüd keeruline, sellepärast et nõukogu ei ole paika pannud selgeid tähtaegu, nii et me oleme teinud, nüüd me jätkame tööd sellega seoses, koos Bulgaaria eesistujaga ning järgmised väga olulised in-, elemendid ja nendega ma ka lõpetaksin, on et äh, meil on, me soovime tagada äh, arestitud või konfiskeeritud varade sotsiaalset kasutamist, me oleme üsna lähedale jõudnud ühisele seisukohale parlamendi ja nõukogu vahel, sest nõukogu, nagu ka meie, on äh, näinud äh, strateegilise ähm, tähtsuse ohvritele äh, äh, hüvitise maksmisele ja selline ongi siis praegune seis enne järgmist triloogi järgmisel nädalal ja aitäh, juhataja, aitäh mm, kolleegidele ja olen teie käsutuses selleks, et jätkata äh, läbirääkimisi, aitäh! Thank you um...! aitäh! Barbara Spinelli sooviks veel sõna. kolleegid, kui te soovite sõna saada, siis andke käega märku, vastasel juhul me lõpetame arvamusevahetuse. tänan, juhataja! tahaksin äh, kogu südamest tänada Natalja Krispekki äh, tehtud töö eest ja tahaksin lihtsalt äh, omalt poolt öelda, et tegemist on väga olulise määrusega minu riigi jaoks, Natalja teab seda väga hästi. meil on tõesti vaja tegeleda äh, nende varade arestimise ja konfiskeerimisega, mis on äh, maffia käsutuses ja maffia ju praktiliselt valitseb Itaalias teatavaid äh, piirkondi. aga mina tahaksin rõhutada seda, mis äh, toimus Slovakkias. Jan Kutšeki ähm, mõrvamine äh, kelle tõenäoliselt mõrvas maffia ähm, äh, Ndrangheta äh, haru, Kalabria maffia haru ja ka selles osas on vaja Euroopa määrust, sellepärast et äh, need kuritegevused ja maffia on väga, selline kuritegevus ja maffia on väga hästi organiseeritud piiriüleselt mit- ja mm, et praegu on nad tõesti jõudnud selleni, et nad, neil on tõesti rahvusvaheline piiriülene ülesehitus, aitäh Natalii tehtud töö eest ja me oleme alati olemas selleks, et äh, pakkuda välja kasulikke mõtteid, aitäh! okei okay,, kolleegid. kolleegid, me lõpetame selle arutelu. järgmine kolmepoolne kohtumine toimub kaheksateistkümnendal aprillil kaks tuhat kaheksateist, palun pidage meeles see kuupäev. ja meie komisjoni järgmine koosolek toimub Brüsselis kahekümne viiendal aprillil kaks tuhat kaheksateist kella üheksast kuni kaheteist kolmekümneni ja kella neljateist kolmekümnest kuni kaheksateist kolmekümneni ja ka kahekümne kuuendal aprillil kella üheksast kuni kaksteist kolmekümneni ja kella neliteist null nullist kuni seitseteist kolmkümmend Brüsselis. suur tänu äh, tänase koostöö eest. Thank you. Thank you. What? <laughs>